Good afternoon, now it's time for explanations. jätkame hääletuste selgitustega. esimene proua Makovei. Mulțumesc. First, Uzbekistan un președinte fidel al ei. EU, Uzbekistan pat- soovitus Euroopa Liidu ja Usbekistani partnerluse koostöölepingu kohta ning proua Makovei on ainus kõneleja, palun.